Right, dear colleagues, if I could please ask all head kolleegid, ma paluksin kõigil liibe ja TV komisjonide liikmetel koosolekusaalist lahkuda ja lahkuda on võimalik Äh, nii väga palju rääkimata. me oleme nüüd pisut ajakavast maha jäänud, seega mingem edasi viienda päevakorrapunktiga hakkame läbi vaatama raporti projekti, selle on koostanud proua Noritsa Nikolai, jah, seal ta ongi. tegemist on meie soovitustega nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu Aserbaidžaani laiaulatusliku lepingu läbirääkimisteks. meie komisjon peab läbirääkijatele selgitama, mis on meie ootused kokkuleppe lõpuleviimiseks, selleks et see kogu menetlus võiks sujuvalt kulgeda ja Euroopa Parlamendi seisukohti arvesse võetaks. Te võib-olla mäletate, et laiendatud juhastus lükkas selle raporti edasi kahe kuu võrra selleks, et toimuks visiit koha peale enne paigust hääletamist ja Bakuust oleme kuulnud häid uudiseid, et enne hääletust vabastatakse mõned poliitvangid ja nõukogu on ka saatnud lõpuks läbirääkimistega seotud dokumente, mida parlamendil on ka seaduslik õigus saada, laiendatud juhatus äh, äh, soovib vältida selliseid tulemusi tulevikus annan sõna proua Nikolaile. Thank you, president. suur tänu, härra esimees. see uus kokkulepe on tõepoolest vajalik, sest meie suhted Aserbaidžaaniga neid üheksakümne, reguleerib üheksakümne üheksanda aasta kokkulepe see on juba üsna vana. Euroopa Liidu jaoks on Aserbaidžaan üks peamiseid kaubanduspartnereid. tuletaksin meelde, et äh, Euroopa Liit annab viiskümmend protsenti Aserbaidžaani kaubandusest. me oleme suurim eksporditurg Aserbaidžaani jaoks viiskümmend viis protsenti. see tähendab seda, et majandus on tähtsam kui poliitik, on laiem nähtus kui poliitika. meie majandussuhted on piisavalt tugevad. nagu ma ütlesin, kahepoolsed kaubandussuhted, neid reguleerib hetkel partnerlus- ja koostööleping, mis on pärit üheksakümne üheksandast aastast. see ei ole soodusrežiimi äh, leping, ei Euroopa Liidule ega Aserbaidžaanile ei anta siin tariifialaseid soodustusi. kvantitatiivseid äh, piiranguid ei ole lubatud, kahepoolses kaubanduses samuti. eelmisel aastal alustasime läbirääkimisi, jätkame neid ja ma loodan, et äh, meie soovitused on olulised äh, läbirääkimistel üldine põhimõte on äh, konfliktide lahendamine ja mu, see kõik on minu raportis kirjas. uus äh, leping äh, vastastikku kokku lepitud põhimõtete alusel on mõlema poole huvides ja eriti kodanike huvides. meie jaoks on inimõigused, õigusriigi ja demokraatia põhimõtted väga olulised ja kõik põhimõtted, millest juhindub Euroopa Liidu naabruspoliitika, et see kõik tagataks. teadlikkuse tõstmine Euroopa Liidust, uue, uue lepingu poolt avatud võimalused ning vastavalt meie traditsioonidele ja avaldustele Euroopa Parlament toetab territoriaalset tervislikkust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ja vastavalt rahvusvahelisele õigusele. me loodame, et äh, mõlemad pooled vastavalt äh, rahvusvahelistele kokkulepetele ja resolutsioonidele saavutame me peatselt äh, rahumeelse lahenduse. inimõigused on üks peamisi muresid. peame tugevdama olemasolevat koostööraamistikku, mis puudutab äh, inimõigust, inimõigusi, soolist võrdõiguslikkust. ja tervitan ka uut äh, finantsraamistikku ja toetust Äh, mida anname vabaühendustele, kaasa arvatud inimõiguste eest võitlejatele. meil on väga tähtis ka kohtureform. me äh, tahame tagada õiguse, õigluse kõigile, meil on siin konkreetne meede äh, korruptsiooni, maksudest kõrvalehoidmise, rahapesu vastu ning äh, vastavalt ka meie väärtustele rõhutame vaba ja pluraalse meedia teemat. me tahame tõhustada dialoogi kodanikuühiskonnaga ja selle kaasatust sotsiaalses elus. ärivaldkonnas Euroopa Liit toetab Aserbaidžaani püüdlusi struktuurifondide osas, konkurentsivõime, kaasavus, sotsiaalsed arengud, selleks, et mitmekesistada majandust. me soovime julgustada ettevõtlust ja VKE-de arengut. see, see on üks võimalus nende eesmärkide saavutamiseks. ja üks peamistest kokkuleppevaldkondadest saab olema energiaalane koostöö. hetkel on Aserbaidžaan Euroopa Liidu jaoks üks olulistest ja strateegilistest partneritest. hetkel tarnib Aserbaidžaan umbes viis protsenti Euroopa Liidu naftast ja Aserbaidžaan on otsustava tähtsusega Kaspia maagaasi toimetamisel Euroopa Liidu turgudele läbi lõunakoridori. tähtis on seda poliitikat toetada, toetada koostööd energia vallas, sest sellest ei saa kasu mitte ainult majandus mõlemal pool see võimaldab ka tagada varustuskindluse. mainiksin ka Transanatoolia torujuhet. see on rahvusvaheline projekt maagaasi toomiseks Aserbaidžaanist läbi Türgi Euroopasse loodetavasti viime selle projekti lõpule ja lõpetuseks tahaksin juhtida tähelepanu kahele olulisele asjale. selleks, et kokkulepe edukalt sõlmida, on väga oluline tõhustada parlamentidevahelist koostööd. ja hetkel on meil väga hea koostöö Aserbaidžaani parlamendi kolleegidega. loodetavasti õnnestub meil parlamentide vaheline veelgi tõhusam struktuur luua selleks, et toetada meie poliitilist ja majanduslikku kokkulepet ja selleks, et toetada stabiilsust ja rahu piirkonnas. ma loodan, et läbirääkimiste vältel meie hea koostöö välisteenistusega jätkub. samuti loodan, et et inimõiguste olukord Aserbaidžaanis paraneb. selleks peame aga koostööd tegema Aserbaidžaani ametivõimudega. olen avatud muudatusettepanekutele, tegemist on meil esimese mõttevahetusega ja loodetavasti toetavad kõik, kõik fraktsioonid selleks, et meil oleks selged soovitused äh, läbirääkimisteks Aserbaidžaani lepingule. tänan. Nikolai. suur tänu, proua Nikolai. järgmisena saavad sõna variraportöörid ja teised liikmed. hetkel proua Piri, proua Fotiga, härra Šolts. kas veel keegi? vahepeal on midagi juhtunud. Stettino, Gomes ja Proshake. kas kõik said kirja? see on siis seitse kõnelejat, igaüks kolm, kaks kuni kolm minutit. alustame Kati Piriga. suur tänu, esimees sotsiaaldemokraat sotsiaaldemokraatide variraportori Javi Lopese nimel tahaksin tänada proua Nikolait raporti projekti eest. meil, meil on pisut vähem aega, seega keste, keskendun sellele, mida te juba peamiste teemadena välja tõite. demokraatia, inimõigused, inimõigused ja õigusriik sotsiaaldemokraatide jaoks on väga tähtis rõhutada et mingisugust ratifitseerimist nõusolekut ei tule ilma käegakatsutavate äh, edusammudeta poliitiliste vangide vabastamisel, see on miinimum sotsiaaldemokraatide jaoks, et me annaksime nõusoleku. peame meelde tuletama Aseri ametivõimudele varasemat rahva ra,, Euroopa Parlamendi positsiooni, kus nõuti rahvusvahelistest kohutustest kinnipidamist, eriti mis äh, puudutab Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste rakendamist ja ma arvan, et üks puudu, suurim puudujääk raportis äh, on tulema, tulevad presidendivalimised. me näeme, et siin ei peata kinni OSCE suunistes ja mõned peamised kandidaadid nagu Ergal Omidov on endiselt vanglas opositsioonil äh, ei ole või, ei ole võrdseid võimalusi, ei ole kogunemisvabadust, ühinemisvabadust, selle vabade õiglaste valimiste teema peaks ka olema faktor, millest sõltub Euroopa Parlamendi nõusolek selle raporti osas. kaks teemat veel. peatamismehhanism, mis on seotud inimõiguste ja põhivabadustega, see peaks olema kaastatud uud, kaasatud uude kokkuleppesse ja mida mainis ka raportöör Mägi-Karabahhi konflikti osas sotsiaaldemokraadid äh, loomulikult äh, austavad territoriaalset äh, terviklikkust, vaatamata selle, et Mägi-Karabahhi ja territoorium on vaidlusalune, ei ole kahtlusi ümbritseva territooriumi osas, mida okupeerivad Armeenia vä-, väed. nii et ÜRO Julgeolekunõukogu otsuse kohaselt see tuleks Aserbaidžaanile tagastada me peame kahe riigi vahelist dialoogi pidama prioriteetseks ning toetama ka OSCE Minski gruppi selles osas, nii et sotsiaaldemokraatide osas siis tingimuslik on väga oluline. Kati Piri. suur tänu, Kati Piri ja nüüd ECR-i nimel Anna Futiga. tänan, esimees. tahaksin tänada proua Nikolaid väga põhjaliku Äh, projekti eest, ettepanekute eest. ja tegelesin peamiselt Aserbaidžaaniga. see on geopoliitilises mõttes ja julgeoleku mõttes väga oluline regioonis. ja tahaksin ka rõhutada seda, mida ei mainitud meie aruteludes varem nimelt selle riigi roll koostöös lääneriikide institutsioonidega võitluses terrorismiga, see on väga tähtis. tahame rõhutada, et selle riigi poolt Äh, lääne väärtustest kinnipidamine, terrorismivastane võitlus, need on väga olulised aspektid. aga ma ei saa lubadusi silmas pidades, mida Aseri ametivõimud äh, on andnud, äh, mis puudutas edasilükkamist olulisemad sammud äh, tagamaks amnestia poliitilistele vangidele, kus me tähistame Aserbaidžaani riigi sajandat aastapäeva. ma endiselt ootan seda ja loodan sellele. Thank you, Anna Fotiga. We come to... suur tänu, Anna Fotiga. järgmine variraportor Helmut Schultz. Thank you, Chair. I also want to thank tänan ka, mina tahaksin tänada raportööri selle raporti projekti eest tuleb mõelda tihedaid seoseid ka teiste riikidega selles piirkonnas Armeenia ja Gruusia. ja on selge, et Aserbaidžaan saab ja peaks olema oluline partner Euroopa Liidu jaoks. meil Aserbaidžaan on tõsiseid jõupingutusi teinud majanduse vallas, kuid see on seotud ka poliitiliste arengutega. ja ma tahan rõhutada, et äh, Veneetsia komisjoni soovitused kogu seadusandlike menetluste osas, põhiseaduse osas, selleks, et see oleks ka, eriti sooküsimused oleks seal kaasatud ja soovitused artikkel üksteist, eriti Euroopa Inimõiguste konventsioonis. kõik need on veel konkreetsed teemad, mis vajavad lahendamist. nii et meie seisukohast ei saa mitte ainult Euroopa Liidu majandushuvid ei peaks olema olulised, rääkides tulevastest suhetest Aserbaidžaaniga, vaid väga komple-, kõik, kõik komplekssed ähm, sotsiaalsed ja muud aspektid. see, siinkohal vaatame konkreetseid äh, tõsiasju koha peal, mis on saavutatud. ja olen nõus, et poliitiliste vangide vabastamine on väga oluline teema ka meie jaoks tulevastes suhetes. Thank you, Helmut Scholz. suur tänu, Helmut Scholz, Rahvapartei vari raportöör on Pravana Sovko ja ta palus mul öelda paar sõna enda nimel. proua Sovko on hetkel missioonil Nepaali ja palub seepärast äh, ennast vabandada, ta täna ei saanud siin olla. ta äh, mõistab, kui oluline on tulevane kokkulepe Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahel, äh, kaitstes vastastikuseid huvisid, energia, julgeolek ja allikate mitmekesistamine, investeeringud kaubandusse. seitsmes gaasikoridor on olulisel kohal energiaallikate mitmekesistamisel, kuid ähm, tuleb rõhutada ka põhilisi väärtusi, demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid, seda on raportis ka õigusega mainitud. inimõiguste peatükk samuti on tähtis, tuleb rohkem rõhutada inimõiguste aspekte, suur tänu tähelepanu eest. see oli proua Sovko avaldus ja nüüd proua Gomes suur tänu. Pole mõtet rääkida inimõigustest, ja siis mitte neid kaitsta konkreetsetel juhtumitel. Aserbaidžaani valitsus ei austa inimõigusi, see on vastupidi. Kati Piri juba mainis seda, inimõiguste kohtu otsus äh, vabastada Mamedov, Ilgar Mamedov on olnud vangis valitsuse kritiseerimise eest ja Aserbaidžaani valitsus äh, keeldub kohtu, kohtuotsust äh, rakendamast. E, ja nad üritasid seda edasi kaevata, kohus lükkas selle tagasi. igasugused kriitikud, mitte ainult äh, Ilgar Mamadov, aga kõik ajakirjanikud, kõiki need sunnitakse vaikima. me ei saa jätkuvalt väita, et me kaitseme inimõigusi ja siis jätame e, tähelepanuta selle, kuidas tegelikult äh, valitsused nagu Aseri valitsus neid jalge alla tallavad korruptsioon, sellele osutati õigesti proua Nikolai poolt, mitte ainult korruptsioon Aserbaidžaanis. Aseri rahva raha, Euroopa raha, Malta juhtum. käisime Maltal äh, lähetuses. seal oli Pilatus pank keskse rolliga, sümboolne Äh, tegeles Aseri rahadega, Alijeva, härra siseminister, see ei ole mitte ainult Aseri korruptsioon, vaid korruptsioon Euroopa Liidus peaks meile muret tegema. RB paraku on just otsustanud ühe miljardi eraldada äh, torujuhtme ehitamiseks, selleks, et äh, gaasi tuua Itaaliasse Aserbaidžaanist inimõiguste organisatsioonide seisukoht on, nad on protesteerinud, kirjutanud ERP-le, äh, see toob kaasa kaose kliima, keskkonna, inimõiguste rikkumiste mõttes, see on täiesti häbiväärne, et Euroopa institutsioonid, olgu siis Euroopa Rekonstruktsioonipank, jätavad tähelepanuta väga olulise inimõiguste teema, nii et tingimuslikkus on miinimum, nagu kolleeg Kati Piriga ütles, loomulikult tuleb sellele vaadata ka selle nurga alt, mis siis juhtub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 suur tänu mulle sõna andmast, ma räägin tšehhi keeles, nii et palun pange kõrvaklapid pähe. mina sooviksin mainida kahte aspekti, kõigepealt inimõigused. nii, nagu need on siin dokumendis käsitlemist löödud ja Mägi-Karabahhis. proua raportööri sooviksin tänada selle eest, et ta on nii üksikasjalikult neid teemasid käsitlenud. ja ma arvan, tegelikult võiks seda veelgi täpsemalt siin käsitleda näiteks siin on ära toodud ajakirjanike nimed, neile võiks veel lisada sanktsioonid, mida on kasutanud Aseri ametivõimud veebilehekülgede vastu, kas Radio Free Euroopa, Radio Liberty vastu või siis ka seda, kuidas opositsiooni ajalehte on taga kiusatud. samuti on ühte Berliinis asuvat televisioonikanalit samamoodi taga kiusatud samuti tuleks siin mainida mõningaid groteskseid äh, juhtumeid, näiteks äh, kuidas presidendi äh, solvamise eest karistust on nüüd tõstetud viiele aastale. ja mm, see, et üldse selline mm, karistus ette on nähtud mm, karistusõiguses, siis see viitab tegelikult diktaatorlikule režiimile, me ei tohiks seda maha vaikida. seda soovisin rääkida veel inimõigustest, aga Mägi-Karabahhist me enam rääkida ei jõua. suur aitäh, härra Stettina, üks kolleeg soovib veel sõna, proua Šake. suur aitäh, ma teen lühidalt, sest et raportöör on ju samast fraktsioonist, kus mina, aga siiski rõhutan, et inimõigust ei saa, inimõigusi ei ole võimalik liiga palju rõhutada. Thank you. aitäh. nüüd on jälle kõik selge. hästi, niisiis, nagu ma ütlesin, siis palju mul lisada ei ole vaja seda, millele, mida on öelnud minu kolleeg proua Nikolai, aga Aserbaidžaani osas on loomulikult võimatu liialt rõhutada inimõigusi. tahaksin siiski veidi täpsustada tingimust, mis puudutab poliitiliste poliitvangide vabastamist, nüüd äh, siin on juttu äh, olulistest sammudest, aga mis see oluline siis ikkagi on? ja me saaksime siin kasutada Euroopa Liidu poliitilisi ja muid äh, hoobasid selleks, et poliitvangid ka päriselt vabastataks. ühtlasi ma usun, et me peame seadma siin veel tingimused ka parlamentaarsele koostööle äh, ja tõesti, see pakub suuri võimalusi, aga vaid siis, kui ähm, valimised on vabad ja demokraatlikud äh, ning jälgivad äh, õigusriigi põhimõtteid. ja seda ju riigis, kus ähm, esimene leedi on ka asepresident. suur aitäh, Riitse, nüüd oleme jõudnud selle päevakorrapunktiga ühele poole. vabandust, proua Devin välisteenistusest, palun Thank you, Mr Chairman and good härra, suur aitäh. tere kõigile, suur aitäh kutse eest siia komisjoni koosolekule, et rääkida uuest kahepoolsest lepingust Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahel. suur aitäh ka proua Nikolaile ettepaneku eest. nüüd tahaksin rääkida läbirääkimiste kontekstist on viimane aeg kaasajastada meie kahepoolseid suhteid Aserbaidžaaniga, mis hetkel lähtuvad kahekümne kahe aasta vanusest kokkuleppest. loomulikult on viimaste, viimase kahe aastakümne jooksul väga palju juhtunud. nüüd siin on meil ka idapartnerlus, milles osaleb ka Aserbaidžaan aastast kaks tuhat üheksa, nii et see oli üks võtmesündmusi, ühtlasi ka äh, tagasivõtuleping ning viisalihtsustusleping aastal kaks tuhat neliteist ning ka leping, mille kohaselt on Aserbaidžaanil võimalik osaleda Euroopa Liidu programmides ja agentuurides, selle allkirjastati alles hiljuti. Aserbaidžaani näol on tegemist energiaalaselt strateegilise tähtsusega partneriga ning ta asub olulisel olulisel ähm, marsruudil, nii et mis võimaldab mitmekesistada meie äh, gaasitarneid, mis on seotud ka, äh, mis on seatud järeldustega, nõukogu järeldustega kahe tuhande viieteistkümnendal aastal prioriteediks. tegemist on võtmetähtsusega partneriga keerulises piirkonnas, kus põhjas on ju Dagestan, aastast kaks tuhat viisteist on meil ka Aserbaidžaani poolne ettepanek strateegilise partnerluse lepinguks. alustasime läbirääkimisi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta alguses ja on selge, et meie uus kahepoolne leping kindlasti mahutub ka meie uude läbivaadatud idapartnerluse äh, poliitikasse. me soovime Aserbaidžaani poolt äh, mitte ainult kaubandust, ähm, transporti ja haridust ja neid valdkondi, kus ta peaks rohkem olema aktiivne, vaid ka seda, et Aserbaidžaan oleks aktiivsem inimõiguste ähm, ja õigusriigi põhimõtete järgimise osas. kaks olulist poliitilist ähm, sündmust leidsid aset kahekümne neljandal novembril toimus oluline kohtumine, kus osales ka Aserbaidžaani president ning üheksandal detsembril toimus samuti kohkumine Aserbaidžaaniga koos ka proua Mogherini kohalolekul. nüüd on toimunud seitse sektoripõhist läbirääkimist ja voorud ka muudes valdkondades ning lühidalt siis tulemused on järgmised. esiteks poliitilised ja julgeolekuküsimused, viis vooru, on toimunud oluline edasiminek ning leping sisaldab tingimusi ka julgeoleku eh, kohta, inimõiguste kohta. ja seal on ka standard eh, inimõiguste klausel, nagu eh, kokku leppisime ning siin on sees klauslid ka justiits- ja siseasjade kohta. endiselt on probleeme muuhulgas rahvusvahelise kriminaalkohtu küsimustega nüüd äh, sektoripõhised küsimused, viimased kuus vooru, viima-, kuuest voorust viimane leidis aset ähm, reedel ning üheksa peatükki on nüüd kokku lepitud, keskkond, teadus, tarbijakaitse, äh, sotsiaalkaitse ja tööhõivepoliitika, tööstuspoliitika, noored, turism, sport ja haridus. ning oleme peaaegu kokkuleppele jõudnud kultuuri Äh, küsimustes ja kultuuridevahelises dialoogis, äh, transpordi, energia küsimustes samuti. ja nüüd, mis puudutab kaubandussuhteid, siis äh, meil on kaks läbirääkimiste vooru läbi. Inta komisjonile ähm, anti aru selle kohta minu kolleegide poolt jaanuarikuus ja siiamaani oleme arutanud äh, kaupadest, läbipaistvusest, rahvusvahelistest standarditest, toiduohutuste standarditest, fütosanitaarteemadest, ühtlasi intellektuaalomandist ja eh, ning siis ka avalikest hangetest, säästlikust arengust, kahepoolsest mm, halduskoostööst tolliküsimustes. nii et eh, põhimõtteliselt on siin eelkokkulepe olemas, näiteks ähm, läbipaistvuse osas tolliküsimustes samuti, aga on selge, et kuna Aserbaidžaan ei kuulu WTO-sse, siis tekitab see raskusi ja Aserbaidžaanil on ka vägi, väga raske teha seda, mida ta teha tahab, ehk siis muutuda tõeliseks kaubanduskeskuseks terves regioonis. suur aitäh teile, härra esimees! suur aitäh, härra Õnn, nüüd kas midagi on lisada veel raportööril proua Nikolal? suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh kolleegidele kommentaaride eest. jah, ma loodan, et me oleme nüüd kokku leppinud, et kõige parem viis midagi muuta on ikkagi koostööd teha, nii et sellega ma olen täiesti nõus see leping mahub ka naabruspoliitika konteksti ja väga hea, et Aserbaidžaan on sellesse ka kaasatud. nüüd on meil siin võimalus läbi rääkida avatuma lepingu osas ka Aserbaidžaani poolega, inimõigused valmistavad eelmise, endiselt muret, seda küll, kuid järgmisel kuul juba lähen Bakuusse koos delegatsiooniga, siis suheldes Aseri ametnikega loodetavasti õnnestub jõuda mõnede poliitvangide peatse vabastamiseni. suur aitäh proua Fortigale, ta viitas regiooni julgeolekuolukorrale, jah, väga oluline teema. Aserbaidžaanist on saanud transiitriike nendele inimestele, kes värbavaid inimesi Süüria sõtta. mitte ainult Assadi meeste poolt, vaid ka ISISe poolt, nii et ja sellest räägime ka äh, kohtuasutustega, õiguskaitseorganitega Aserbaidžaanis, nii et äh, ootan muudatusettepanekuid ja kindlasti on meil võimalik tänu sellele lepingule süvendada meie suhteid, ma olen täiesti veendunud, et see on kasulik kõigile eriti praeguses väga keerulises perioodis, kus on meil siin väga jõuline Venemaa, mida siis arvamusküsitlused või mida eilsed tulemused ka näitasid. ja loodan siis väga tihedale koostööle tulevikus Aserbaidžaaniga, aitäh! suur aitäh! kahe nädala pärast, neljandal aprillil kell üksteist on vaja esitada muudatusettepanekud ja kui kõik olete nõus, siis saame edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde, võtame punktid kuus ja seitse koos. siin me räägime Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu sõlmimisest. raamlepingule kirjutati alla seitsmeteistkümnendal augustil. mul on teada andnud, et esitatud on kuuskümmend kaks muudatusettepanekut kahekümne teiseks veebruariks, kui tähtaeg kukkus ja meie raportöör on Francisco Jose Mianmon. ta on teinud ettepaneku viie eks kompromissmuudatusettepanekuks ja annan sõna nüüd härra Mianmonile. suur aitäh, härra esimees, teen lühidalt, mul oli võimalus juba rääkida kahest ähm, oluli-, kahest raportist juba veebruarikuus, kõigepealt on see soovitus äh, lepingu sõlmimiseks, sellele muudatusettepanekut eh, ei olnud ja siis resolutsioon ja nagu te ise ütlesite, siis kuuskümmend kaks muudatusettepanekut. ja tegelikult kuuekümne kahest eh, neliteist olid minu enda muudatusettepanekud, sest ma tahtsin eh, täpsustada punkte oma raportis, sellepärast et olin pidanud osasid ideid siin väljendama üsnagi lühidalt, sellepärast et siin oli tähemärkide piirang. nüüd, mis puudutab muid muudatusettepanekuid, siis neid on alla viiekümne. ja eralda, eri, või põhiliselt on need EDF-ist need äh, muudatusettepanekud. lõppkokkuvõttes olen tulnud välja viie kompromissmuudatusettepanekuga oleme leppinud nende osas ka kokku teiste saadikutega. kõigepealt, mis puudutab mitmekultuurilist ühiskonda Austraalias, siis äh, selles osas oleme samuti kokku leppinud, mis puudutab tulevast vabakaubanduslepingut, siis olen Castaldo ja Peterle muudatusettepanekud siin kombineerinud siin on äh, kolmas äh, kompromiss muudatusettepanekut, härra Paet, äh, härra Tännok on esindanud oma ettepanekud. edasi, mis puudutab põlisrahvaid, siin on härra Soleilt, siis Tänokilt ning ka minult endalt muudatusettepanek ning kliimamuutus jällegi panin kokku härra Peterle ja Tänoki ettepanekud kokku. nii et nagu ma ütlesin, siis oleme kokku leppinud ettepanekute esitajatega nendes kompromissides ja tahaksin lõpetuseks siin veel kord tänada kõiki, kes on ettepanekud esitanud ning suur aitäh konstruktiivse vaimsuse eest ja nüüd on siin mõned muudatusettepanekud, mis kompromissidesse ei mahtunud, teen kiirelt ja siin on teatud plokid, ühed, äh, mõned nendest räägivad äh, ettepanekutest, mis on juba minu enda äh, muudatustes sees. nii et tegemist on siis pigem sõnastuse küsimustega. nüüd teised on minu arvates lihtsalt kordamaks seda, mis on juba kirjas, need tegelikult ei lisa eriti midagi juurde sellele, mis seal juba kirjas on. nii et minu arvates ei ole vaja detailselt viidata erinevatele organisatsioonidele, Austraalia organisatsioonidele, Austraalia valitsuse dokumentidele täpsete äh, nimetustega ja nii edasi. me räägime ikkagi Euroopa Liidu ja Austraalia vahelistest suhetest, nii et jäägem siis selle juurde ja ärgem laskugem Austraalia siseküsimustesse. nüüd siin on mõned muudatusettepanekud, millega ma ei ole lihtsalt nõus, siin väidetakse asju, mida ma toetada ei saa ja teinekord isegi mitte, et ma ei oleks nõus, vaid lihtsalt siit üritatakse välja võtta minu äh, ettepanekut, nii et siin on vaja midagi kustutada, aga ma ei ole sellega nõus. ja seda väljendan ma ka hääletusnimekirjas, mis mul väljatöötamisel on. näiteks, mis puudutab äh, Venemaa vastaseid sanktsioone ja nii edasi, minu arvates äh, ei ole siin mõtet neid asju ära kustutada, sellepärast et see väljendab ikkagi seda, et Euroopa Liit ja Austraalia näevad asju ühtemoodi. nii et ma ei toeta neid kustutamisi. on veel üks plokk muudatusettepanekuid, mis jällegi minu arvates laskuvad liialt detailidesse, näiteks rend-, rändeküsimuses, nii et need viivad teksti tasakaalust välja. ja sellepärast ei toeta ma ka neid sest et äh, minu arvates ei ole vaja siin originaalteksti äh, liialt koormata. nüüd üks äh, suuline muudatusettepanek, mis on ajakohastamiseks, sellepärast Santiago de Chiles kirjutati kaheksandal märtsil alla ähm, kokkuleppele ja loomulikult tuleks seda ka mainida äh, minu ettepanekus, nii et see on minu ainus suuline muudatusettepanek, see puudutab siis seda kokkulepet kaheksandalt, äh, kaheksandast märtsist, nii et sellega piirduksingi. ootan teie kommentaare. ja kui soovite, saan anda teile ka lisaselgitusi, suur aitäh! Thank you, Francisco! aitäh, Francisco! ja nüüd annaksin sõna variraportöörile. härra Assis, sotsiaalse demokraatide poolt. mikrofon palun kõnelejale. mikrofon kõnelejale. The micro is on mikrofon on sees, aga võtate võib-olla teise mikrofoni. Yes. Tal como já tive aqui oportunidade de. Aitäh! ma tuleksin ühe varasema ähm, arutelu juurde, nii et ma näen, et sisulises plaanis me oleme tegelikult ähm, samal seisukohal paar korda me ka raportööriga rääkisime sellest äh, teemast ja ma sooviksin tänada raportööri avatuse eest ja ta oli valmis ka meid ära kuulama ja äh, ka rohkem infot kava äh, koguma ning see lõpptulemus on selline, millega me võime nõustuda. me räägime siin majanduspoliitikast ja majanduspoliitilistest suhetest Austraaliaga, samuti geopoliitilised argumendid on siin väga hästi välja toodud. siin on räägitud ka sellest, mis on aset leidnud viimasel paaril aastal maailmas, millised arengud on toimunud ning ähm, tänu ja sellele on siis õigustatud ka see suhete tugevdamine Austraaliaga ning raportis on käsitletud ka sellest, mis seob meie piirkondi, nimelt et tegu on ikkagi ühe suure riigiga ja Euroopa Liiduga, ning oma fraktsiooni nimel olen ma esitanud ka muudatusettepanek, muudatusettepaneku, mis puudutab põliselanikke, sellepärast et te teate, et ähm, tegelikult on see ajaloolises plaanis vägagi keeruline teema, aga õnneks viimastel aastatel oleme näinud, et Austraalia valitsused on samme õiges suunas ähm, seadnud, nii et ka seda tuleb käsitleda äh, raportis ja samuti käsitletakse siin ka seda, kuidas põliselanike teemat on edasi arendatud. ja väga paljusid muudatusettepanekud me ei pidanudki enam esitama, sellepärast et me nägime, et meie mõtted on kajastatud raportis ja raportöör on ka selgitanud juba, miks ta mõningaid muudatusettepanekuid ei, vastu ei võtnud. nii et äh, Austraalia osas meie seisukohad on vägagi sarnased ja ma arvan, et see näit-, nähtub homme ka hääletusel, aitäh. aitäh, härra Assis ja Charles Tänak, järgmine raportöör, palun, variraportöör. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt ja räägin ainult märksõnadega. loomulikult ma sooviksin oma vana sõpra õnnitleda, Francisco Milan Mooni sooviksin õnnitleda suurepärase raporti puhul. nii et tegu on juba teise aruteluga, aga minu fraktsioon ja ma ise olen olnud ka koordinaatoriks, nii et me olime ka selle äh, esialgse raportiga väga äh, rahul ja me oleme ka näinud, et muudatusettepanekutega see tekst väga palju muutunud ei ole ja mul on väga hea meel näha, et ka minu märkustega on arvestatud kompromissmuudatusettepanekute peal. ja mis puudutab seda CCPD-d, äh, siis äh, me teame, et sellest on ähm, nüüd lahkunud president Trumpi administratsioon, aga äh, see on siin ära toodud ja meie toetame homme kõiki muudatusettepanekuid tänu sellele, et tõesti ka meie märkustega on arvestatud. aitäh, Charles Tanakule! kas keegi soovib veel sõna? härra Salafranca. Eh, suur tänu, härra esimees, nagu ka teised kolleegid juba ütlesid, siis töötasin ma väga tähelepanelikult läbi raporti, mille töötas välja härra Myanmoni ja kindlasti parandab see suhteid Euroopa Liidu ja Austraalia vahel. Austraalia on ju väga oluline partner, kes osaleb näiteks rahvusvahelises terrorismivastases võitluses ja kõikides teistes olulistes tegevustes rahvusvaheliselt, nagu näiteks kliima Äh, muutusevastaline, vastane võitlus ja seda näitab see Austraalia osalemine Pariisi kliimakokkuleppes ning ühtlasi ka rahvusvaheliselt tegeleb Austraalia sisserände teemaga ja ka kahepoolselt, nagu härra Mian ka ütles oma raportis, on Austraalia osalenud Euroopa Liidu missioonides. nii et äh, meil on viljakas koostöö ja mitte ainult äh, poliitilise dialoogina. lisaks on meil ka hiljuti saavutatud kaubandusleping ning ma näen, et raportöör on käsitlenud neid teemasid ähm, vägagi nüansirikkalt ning äh, härra esimees, paluksin raportööril siiski kommenteerida või jagada meiega infot ühe teema kohta, nimelt kuidas Brexit võiks mõjutada selle lepingu ratifitseerimist Euroopa Parlamendi poolt, nii et see ei ole siin põhimõtteline teema, aga siiski arvestades Ühendkuningriigi sidemeid Austraaliaga, siis kas on meil võimalik mingisugune hinnang anda sellele teemale, kui te seda ka kohaseks siinkohal peate. nii et igal juhul väga hea töö ja siin ka õnnitlused kolleegidele. tänan. okei okay,, Vene ta. hästi, kui rohkem keegi sõna ei soovi, siis lõpetaksin ja ah,. Charles, kas teil on veel üks küsimus? ma tegelikult soovisin vastata äh, härra Salafrankole, ma soovi, ei soovinud mainida Brexitit nii et ähm, paradoks on, et, ähm, et need kõva Brexiti toetajad on loomulikult ähm, pidevalt rõhunud sellele, kui olulised on Ühendkuningriigi suhted Uus-Meremaa ja Austraaliaga ja nii edasi. ja ma arvan, et see oli nagu äratuskellaks neile, kui välisminister äh, ütles, et Ühendkuningriik peab vabakaubanduslepingute osas järjekorda võtma ja, ja samuti viidati, et ikkagi eelised on Euroopa Liidu ühtsele turule ka peale Brexitit. nii et kogu see mõte, et, et Ühendkuningriik võiks jällegi kuidagi tagasi tulla oma impeeriumiaegse turu juurde, jätkates nii-öelda hard Brexiti rada et ähm, rahvaste ühenduse äh, riigid võiksid justkui sellise majandusploki äh, luua, siis see ainult näitab, et ähm, see on ainult üks nendest valedest lubadustest, äh, mida referendumi eelselt ähm, välja käidi. ja päev peale Ähm, Brexitit ähm, ka härra Fox ütles, et ähm, sadu vabakaubanduslepinguid hakatakse sõlmima kõikide rahvaste ühenduse riigiga, siis ta oli tegelikult äh, pea, praktiliselt äh, šokis, sellepärast et rahvaste ühenduse riigid kohtuvad järgmisel nädalal ja ta lootis, et äh, sellest saab siis ka võimalus selle kontseptsiooni levitamiseks, aga tuleb välja, et need riigid ei olegi huvitatud, huvitatud sellest, et ähm, Euroopa Liit kahekümne seitsme liikmesriigiga jääks justkui teisele kohale peale Brexitit võrreldes Ühendkuningriigiga. ja ma olen juba ammu öelnud, et ingliskeelsed riigid nagu Austraalia, Uus-Meremaa, et ähm, ikkagi nüüd soovivad ähm, lepingut sõlmida Euroopa Liiduga, ükskõik kas Ühendkuningriigiga või ilma ja kahjuks nüüd ilma Ühendkuningriigiga ja see on nagu natuke nagu Hispaanias, et et ähm, näiteks, et, et ähm, et kas te kujutaksite ette, et ainult Ladina-Ameerika riikidega ilma Euroopa Liiduta saaksite siis samasuguse eduka majandusloo äh, välja äh, arendada? nii et, nii et peale aastat kaks tuhat üheksateist äh, midagi sellist ei juhtu ja mul on tegelikult väga hea näha seda, sellepärast et ma olen juba ammu seda rääkinud, et ei, et nii see ikka ei lähe aitäh Charles Tänakule ja ma soovisin tegelikult just sõna anda tagasi härra Milan Moonile, palun. teen lühidalt, esiteks suur aitäh, suur aitäh sotsiaaldemokraatide variraportöörile, me oleme viimastel päevadel üsna palju suhelnud, suur aitäh ka lahkete sõnade eest, eriti mis puudutab siin nüüd päritolu küsimusi, jah, me ei leidnud küll ühist sõnastust. ja meil oli siin Closing the Gap strateegia aastal kaks tuhat kaheksa, mis äh, puudutas äh, samu õigusi kõigile ja siis äh, suur aitäh ka nende kiidusõnade eest, mis olid Liiast me, äh, ma tunnen härra Tänakut juba aastast kaks tuhat neli, nii et see siis selgitab seda, mida ta ütles. nüüd põhimõtteliselt äh, härra Tänak oli see, kes esitas suure osa muudatusettepanekutest ja Charlesi omad olid ka esimesed, mis ma siin kompromissidesse sisse võtsin. nüüd äh, Nacho Salafranca, jah, aitäh. mingit üllatust siin ei ole, et me oleme nii vormilt kui ka sisult koos äh, nõus nende teemadega, me ei ole mitte ainult samast riigist pärit, vaid oleme ka samas fraktsioonis ja nii edasi. nii et suur aitäh teile kõigile. ma saan aru, et sisuliselt oleme me nõus, nüüd see Brexiti küsimus, ma Charlesile üritasin juba vastata. mina usun, et äh, Austraalia ja Euroopa Liidu suhted viimastel aastatel on läinud kaugemale sellest, mis rolli võis omal ajal mängida siin Ühendkuningriik. nii et minu arvates on tegemist tõesti Euroopa Liidu ja Austraalia vaheliste suhetega. nii et ma usun, et see raamleping panustab nendesse suhetesse veelgi ning sama käib ka vabakaubanduslepingu kohta, mille üle läbirääkimised loodetavasti järgmise paari kuu jooksul alguse saavad nii et me üritame ikkagi minna rohkem süvitsi, konsolideerida neid suhteid ikka ja jälle. ja me usume, et Euroopa Liit jääb oma äh, seisukohtadele kindlaks suhetes Austraaliaga ning äh, vastupidi, jah, Brexitit me ei taha, aga peame ju Ühendkuningriigi rahva tahet austama nii et ma usun, et Brüsseli ja Canberra suhted jäävad täpselt samasuguseks ja me saame Hiinaga raamlepinguga minna nendes suhetes veelgi kaugemale, samamoodi ka vabakaubanduslepinguga ning ähm, eelmisel aastal ähm, alustatud äh, kõrgetasemeste kohtumiste kaudu samuti. ja ma suu-, usun, et me suudame nii äh, täita augu, mille tekitab Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust ja veel kord suur aitäh ja loodetavasti äh, homme häälet-, homse hääletusega tekib meil tasakaalus tekst, mis panustab Austraalia Euroopa Liidu vahelistesse suhetesse nii praegu kui ka tulevikus okay,. hästi, aitäh Francesco Milamonile ka nende lõppmärkustest. nüüd sellel ajal, kui te rääkisite, siis härra Castaldo ka soovis sõna saada nii et eh, keeruline on tegelikult veel midagi lisada peale seda, kui eh, arutelu on juba kokku võetud, aga kui asi esime-, aseesimees soovib sõna, siis no, mis mul üle jääb? nii et eh, tegelikult see ei ole oluline, aga ma, ma soovisin sõna enne, sellepärast et ma olen variraportöör ja ma arvasin, et, et sõna saavad kõik variraportöörid, aga, aga ega see midagi ei muuda. nii et ma olen raportööriga tõesti heas ühenduses olnud ja ma ei soovi siin hakata komisjoni tööd kuidagi segama härra Castaldo, ma oleksin andnud teile sõna, kui te oleksite siin olnud. ma arvan, et te vist jõudsite siia arutelu ajal, et loomulikult ma tean, et te olete variraportöör, te olete ka minu nimekirjas, aga kui te ei soovi sõna, te kohal ei ole, siis mis mul ülleb? ma jõudsin kohale vahepeal siis, kui härra Salafranca rääkis, ütleb härra Castaldo, nii et aga asi eh, ei ole mingit muret, ma ei soovi siin poleemikat tekitama hakata. nii et eh, tõesti probleemi ei ole et mingit, äh, midagi hullu ei ole. selge. kas keegi soovib veel sõna? ei soovi. sellisel juhul. ahvetis toimub hääletamine homme hommikul. homme, kahekümnendal märtsil. hästi, järgmine päevakorrapunkt tänaseks. ma arvan, et tänaseks oleme lõpetanud niisiis soovin teile kena päeva jätku ja soovin tänada kõiki neid, kes siin viimse minutini vastu pidasid.